So, liebe Kollegin. lugupeetud kolleegid, ma arvan, et me peaksime nüüd äh, alustama, hoolimata sellest, et äh, meie read ei ole siin veel eriti arvukad, aga loodetavasti see veel muutub. mul on rõõm teid tervitada tänasel pärastlõunasel istungil ja peamiselt äh, tegeleme täna siis kuulamisega Euroopa noortestrateegia teemal meie komisjon praegu äh, koostab rakendusaruannet äh, Euroopa koostööraamistiku kohta, noorsoopoliitika kohta aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaheksateist äh, toimunud töö hindamiseks ja soovituste andmiseks ajaks pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat ning kolleeg Aidar Kardjazaballi äh, Äh, veebruaris tutvustatava raporti eesmärk seisneb selles, et ähm, selgitada välja, mida me saame Euroopa tasandil teha paremini kui seni, selleks, et võtta arvesse noorte inimeste jaoks olulisi asju, kelle jaoks me seda poliitikat ju teeme, et kuidas me saame äh, paremaid võrdlusaluseid kasutada või kollegi-, üksteiselt õppida äh, selleks, et piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil oleks meil mm, tõenduspõhine noorsoopoliitika, mis on välja töötatud noorte inimeste osalusel. Need on äh, üksnes mõned küsimused neist, mida me tänasel kuulamisel käsitleda tahaksime. ja nagu ikka, oleme külla kutsunud külalisi ja tahaksin teid, teile neid kohe ka tutvustada. proua Margarit Potar äh, strateegiliste partnerluste, kommunikatsiooni ja rahastamise direktor Euroopa, maailma, Euroopa piirkonna jaoks Skautide Maailmaorganisatsioonis, härra Villem Ajamaa, Euroopa Noortefoorumi juhatuse liige. Euroopa Noortefoorum on alati teretulnud meie kuulamistele. E, härra Deniss Itšaso, saadik, kes tegeleb kultuuri, turismi, noorsoo, spordi ja koostööga, kippus Koa äh, piirkonnas, piirkonna parlamendis Donosti ja San Sebastianis proua äh, Lilia Jelenkova ähm, rahvus-, äh, riikliku noort-, noortefoorumi struktureeritud dialoogi äh, Äh, esindaja Bulgaariast ja tervitan siin ka härra Šava Boverlit, Arhita äh, ringkonnaparlamenti presidenti Rumeeniast, kes tutvustab meile regioonide komitee seisukohta. ja meil on äh, üks väike muudatus tavalisest ähm, töökorraldusest, et selleks, et arutelu oleks elavam, mõtlesime, et iga külaline saab kümneks minutiks sõna ja siis äh, teeme kohe küsimuste vooru, et äh, iga saadik saab üheks minutiks sõna esitada äh, selleks, et esitada küsimusi, mitte teha avaldusi ja siis me anname kohe sõna tagasi sellele, kellele küsimus esitati ja on ka väike võimalus esitada äh, üks lisaküsimus, nii et äh, meil oleks äh, tagatud parem dialoog. täna katsetame ähm, seda töömeetodit, vaatame, et kas töö oleks niimoodi elavam, kui meil tavaliselt on olnud. ja nüüd tahaks kohe anda sõna proua Potaarile, selleks et ta saaks meile pidada oma ettekande. palun piirduge umbes kümne minutiga, meil on aega kella viieni, tahame ju üksteisega siin ka äh, arutelu pidada. proua Potar, aitäh, et kutsusite mind siia, mina esin-, esindan Skautide Maailma organisatsiooni, tegemist on umbes viiekümne miljoni öö, äh, äh, noorega saja kuuekümnes ringis, riigis Euroopas on umbes kaks miljonit skauti ja tegemist on siis äh, liikumisega, mis on avatud kõigile, ükskõik äh, milline on inimese taust, kultuuriline või äh, usuline taust. ja tahaksin oma ettekandes keskenduda sellele, et kuidas Euroopa noortestrateegia saaks tõesti jõustada noori Euroopas. kõigepealt räägiksin sellest, et kuidas luua äh, Äh, selline kultuur, et noored ähm, tegutseksid ja oleks, osaleksid vabatahtlikus tegutsemises, äh, kuidas tagada noorte demokraatlik osalus äh, ja milline on noorteorganisatsioonide roll noorsoostrateegias? Ähm, Euroopa Liidu strateegia on ähm, meetod, kuidas kaasata noori, nagu nagu me teame, vabatahtlik töö on väga hea võimalus, kuidas noori kaasata, kuidas neid aktiivselt äh, osalema meelitada. ja nagu me teame ja oleme näinud ka uurimustest, et kui noored osalevad noorteorganisatsioonides, tegevad, tegelevad vabatahtliku tööga, siis nad osalevad ka rohkem valimistel, on aktiivsemad oma kogukonnas ja ühiskonnas. hea on see, äh, et äh, neid noori, kes on aktiivsed, kes osalevad vabatahtlikus töös, on rohkem, nii et Euroopa noortestrateegia on äh, selles osas olnud edukas. ma arvan, et me saame vaadata asju süüdsi minevamalt ja me võime jõuda rohkemate noorteni, kui me Euroopa tasandil tegeleks sellega, et kuidas ähm, vabatahtliku töö ähm, parem koordineerimine võiks äh, positiivset mõju avaldada, et äh, Euroopa strateegias keskendatakse, keskendutakse väga palju vabatahtlikule teenistusele me teame, et vabatahtlik töö on asi, mida noored saavad teha vabast ajast ähm, kohalikus kogukonnas igapäevaselt või iganädalaselt, aga kahjuks sest noorte strateegia ja komisjoni instrumendid ei jõua kõigi noorteni ja ei ole ei ole käsitletud ka laiemalt äh, seda mm, perspektiivi. me loodame, et Euroopa Solidaarsuskorpusega äh, praegu käivad läbirääkimised äh, kultuurikomisjoni seisukoha üle ja me loodame, et me jõuame kaugemale sellest, et me jõuame kaugemale vabatahtlikust mobiilsusest, me loodame, et äh, jõuame korraliku vabatahtliku töö koordineerimise poliitikani Euroopas, et et inimesed, kes tahavad olla vabatahtlikud, et nendele oleks tagatud äh, õigused, et tagatud oleks see, et äh, tõesti kõiki noori innustatakse osalema noorteorganisatsioonides. järgmiseks räägiks noorte demokraatlikust osalemisest see oli vist kõige olulisem Euroopa Liidu noortestrateegiast, et tagada see, et noored inimesed saavad osaleda otsuste langetamises. üks peamistest tule-, väljakutsetest on, kuidas jõuda rohkemate noorteni. ja see on alati peamine probleem, kui me räägime struktureeritud dialoogist, siis me ootame, et me võiksime jõuda rohkemate noorteni, mitmekesisemate noorteni Ehm, ja siin on vaja süstemaatilist lähenemist, et küsimus on selles, et miks äh, noored ei ole aktiivsed, äh, miks nad ei ole hästi esindatud, see tähendab seda, et vaja on minna aktiivselt koolidesse, noortekeskustesse. ja see on ka üks vajakajäämisi olnud Euroopa tasandil, et me oleme välja töötanud väga palju veebiplatvorme ja instrumente ja et me oleme kasutanud mingeid hashtag'e, new narrative ja nii edasi, aga need ei ole eriti tõhusad meetodid noorte inimeste jõudmise, inimesteni jõudmiseks, et vaja on tõesti minna nende juurde. me ei jõua sotsiaalmeedia kaudu kõigi noorteni ja noorteorganisatsioonid mängivad väga suurt rolli selleks, et me üldse jõuaks noorte inimesteni nende kodukohas, nende kogukonnas. oluline on ka kohalike ja riiklike noortenõukogude loomine, et äh, see ta-, võimaldaks tagada selle, et on kohalikul ja piirkondlikul tasandil osalemise äh, võimalused. me näeme, et äh, liikmesriikide vahel on selles osas erinevusi, mõningates liikmesriikides on juba väga hästi toimivad kohalikud noortenõukogud, millega konsulteeritakse, kui tegemist on õigusaktidega, mis puudutavad noori aga teistes äh, riikides see nii ei ole ja ma arvan, et Euroopa noortestrateegia peaks tagama selle, et on olemas korralik seire, on olemas koordineerimine liikmesriikide vahel selleks, äh, et tagada noorte arvesse, küsimuste arvessevõtmine süstemaatilisemalt ja Euroopa tasandil on meil ka väga hea õiguslik alus, tagamaks äh, korralikku mm, osalemist Euroopa Liidu toimimise artikli, artikkel sada kuuskümmend viis lõige kaks see annab Euroopa Komisjonile õiguse äh, tagada noorte osalemine demokraatlikus äh, protsessis Euroopa Liidus. praegu struktureeritud dialoog on ainus äh, vahend ja ma ei tea, kas tegeldakse siis kõigi programmidega nagu Erasmuse ja kõigi nende programmide puhul ei ole noorte osalemist ja oluline ei ole, et see, et Euroopa Komisjon survestaks liikmesriike, et tuleb noortega äh, konsulteerida, vaid komisjon peaks seda ka ise tegema, kui tegemist on noori puudutavate programmidega. ja me oleme näinud, kui vähe ruumi on jäetud korralikule Euroopa mõõtmele, et skautidel ei ole erilist tegutsemisruumi, meil ei ole mingit struktureeritud dialoogi Euroopa Parlamendiga nii et kindlasti on võimalusi seda dialoogi parandada. struktureeritud dialoog on olnud väga hea vahend, mida ministrid saaksid kasutada, ma arvan, et see oleks ähm, väga väärtuslik. kahjuks seda dialoogi alati ei peeta, aga kindlasti on meil vaja olukorda parandada. ja ma tahan rääkida ka noorteorganisatsioonide rollist Euroopa Liidu noortestrateegia rakendamisel. Euroopa Parlamendi resolutsioon äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrist ähm, mm, Euroopa Liidu noorte äh, äh, noortestrateegia toimimise kohta aastatel kaks tuhat kolmteist kuni viisteist jõudis järeldusele, et noorteorganisatsioonide arvamust ei ole arvesse võetud, kui on tegemist olnud noortepoliitikatega, et noorteorganisatsioone ei ole otsuste langetamisse piisavalt kaasatud ja meie juba esindame miljoneid noori ja see on väga oluline, et meie organisatsioonis on olemas demokraatlikud äh, menetlused, me tõesti tagame selle, et me regulaarselt konsulteerime noortega aga kahjuks väga tihti meie usaldusväärsus noorte inimeste ähm, esindajana on seatud küsimärgi alla ja see on, sellest on väga kahju, sest meie tõesti tagame selle, et me võtame arvesse noortesi puudutavaid äh, probleeme ja mm, seda oleks võimalik ka poliitika tegemisel arvesse võtta, et vaja on äh, oskusi selleks, et noored oleksid tõesti kaasatud otsuste langetamise protsessi. meil tõesti on tagatud kodanikuharidus, me oleme väga kulutõhusad, me tagame noorte jõustumise ja see on asi, mis on väga oluline, et me, meie töö põhineb vabatahtlikul tööl ja seetõttu me lähme ühiskonnale väga vähe maksma Äh, aga samal ajal me, meid tuleks tunnustada mitteformaalse hariduse andjana ja kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on ju äh, aasta, kus me tegeleme ka rohkem mitteformaalse ja mitteametliku õppega ja aga me näeme, et väga vähe seni on tehtud selleks, et kõik kõiki neid kogemusi, mida noored äh, saavad noorteorganisatsioonides, tõesti ka arvesse võetakse ja nende kohta äh, saadakse tõendeid ja hoolimata sellest, et see on osa noortestrateegiast ja peaks olema komisjoni mm, prioriteet, hiljutised haridusprioriteedid komisjonilt ei tegele üldse noorteorganisatsioonidega ega äh, vabatahtliku tööga, mitte ametliku õppega samuti mitte et me tunnustame ja kõik tunnustavad seda, et vaja on investeerida no kodanikuharidusse, aga noorteorganisatsioonide rolli ja vab-, ja mitteformaalse õppe rolli jällegi ei tunnustata üldse, nii et vaja oleks tagada see, et Euroopa Liidu noortestrateegia tagaks selle, et liikmesriigid investeerivad mitte ainult äh, ametlikku haridusse, formaalsesse haridusse, vaid ka mitteformaalsesse haridusse ja noorteorganisatsioonidesse mõningates äh, riikides väga vähe investeeritakse äh, noorteorganisatsioonidesse ja lõpptulemusena tähendab see seda, et äh, noorteorganisatsioonid kasutavad Erasmus pluss programmi peamise rahastusena ja see tähendab suurt survet sellele programmile. nii et meil on vaja korralikku seirevahendit riiklikul tasandil, tagamaks seda, et korralikult investeeritakse äh, kohtadesse, kus noored saavad osaleda. et äh, tegemist on väga tõhusa vahendiga, aga meil on vaja rohkem toetust selleks, et me suudaksime jõuda rohkemate noorteni, aitäh! jaa, vielen, vielen aitäh selle sissejuhatuse eest ja proovime nüüd oma uut töömeetodit ja annaks kõigepealt sõna meie raportöörile ja variraportööridele, aga nagu öeldud, pingpong menetlus, küsimus, vastus ja võimalus esitada lisaküsimus ja siis lähme edasi. nii et proovi, proovime seda. Eider, palun. suur aitäh, ma üritan minutiga küsimuse esitada, ma olen nõus sellega, mida ütles meie kõneleja selle kohta, et on äh, vaja kaasata noorsoorganisatsioone märkimist suuremal määral, märkimisväärselt suuremal määral, kuid eh, on siiski palju noori, kes ei kuulu noorteorganisatsioonidesse ning eh, seda mitmetel põhjustel. Eh, neil ei ole mingisugust erivajadust pöörduda erinevate institutsioonide poole, kuidas jõuda nende noorteni, kelle kelle elu on enam-vähem paigas ja kes ei tunne vajadust äh, osaleda vabatahtlikus töös. suure hol-, väga paljud neist äh, noortest ei ole mingisugustest võrgustikest. kuidas äh, saaksime neid rohkem ligi meelitada? perfekt, suurepärane, väga täpselt ajastatud. palun, teil on sõna suur aitäh, ma arvan, et see on igati põhjendatud küsimus. esiteks ma ütleksin, et me loodame noori rohkem kaasata erinevatesse organisatsioonidesse, mitte ainult noorteorganisatsioonidesse, vaid igasugustesse muudesse vabatahtliku tegevuse organisatsioonidesse ja ühiskonda üldiselt ja ühiskonna tasandil üldiselt on niisugune kaasamine väga olulise tähtsusega. ma ei ütleks, et noorte kaasamisel on noorteorganisatsioonid ainsad olulise tähtsusega tegijad, aga noortel inimestel on ka õigus mitte midagi teha ja mitte kuskile kaasatud olla, aga ma arvan, et kohalikud noortenõukogud, igasugused kohalikud noortefestivalid, need võivad olla kohad, kus noored peaksid saama oma sõna sekka öelda ja on terve rida kohti, kus noored tegelikult oma seisukohti avaldavad, igasugused online uuringud, igasuguseid võimalusi on noorte häält kuuldavamaks teha. aga kui aus olla, siis meie oma seisukohast lähtudes arvame igal juhul, et noor, noorte kaasamine ükskõik missugusel viisil on kasulik ja see peaks minema kaugemale kui nende hääle kuulda võtmine, see on ühiskonnale üldiselt positiivne. aitäh, kas soovite esitada lisaküsimust? kui ei, siis jätkame. härra Malinov, palun. et kõigepealt saavad sõna raportöörid variraportöörid ja siis teised. härra Malinov, kas te tahate sõna võtta? proua Michals, samuti ei soovi. Helga Trüppelit ei ole. Silvia Kosta, palun. väga tore oli kuulata teie sõnavõttu, tunnen hästi äh, skaudi liikumist, kus osalesin ka ise mitu aastat nüüd äh, noorsoostrateegia uued äh, prioriteedid. Äh, me soovisime ka, tegime komisjonis selle kohta omapoolse raporti. Te rääkisite eriprogrammist, mis sellele on pühendatud. meie tegelesime väga palju kolm-, vabatahtlikkuse programmidega kolmandates riikides ning äh, tahaksin küsida. mida te Euroopa Liidu noortekorpusest arvate ja eh, mida võtta, mida jätta sellest kõigest? Thank you, that is a very good question I.... suur aitäh, see on suurepärane küsimus. nagu ma ütlesin, Euroopa solidaarsuskutse, see puudutab Euroopa vabatahtlikku teenistust ja see on suurepärane asi noortele, aga et sellest kaugemale minna, siis ma tegelikult arvan, et me peame suhtuma äh, vabatahtlikkusse nagu poliitilise strateegia aspekti. meil on niisugune olemas juba hariduse kohta, aga vabatahtliku tegevuse kohta mitte sugugi, aga mina arvan, et see tuleks kindlasti kaasata ja kui me see ja kui me seda teeme, siis me peaksime kaasama Äh, rahvusvahelised organisatsioonid, on need riiklikud organisatsioonid, kellel on tegelikult kõigil olemas vabatahtlikkuse mõõde ja nad kasutavad uusi vahendeid, et vabatahtlikkusega tegeleda, nii et meil peaks olema kohalikul riiklikul tasandil olemas niisugune lähenemine, see on meie jaoks uus võimalus minna seni tehtust kaugemale. kas soovite esitada lisaküsimust? solo se per voi, sorry. kas teie jaoks äh, vabatahtlik äh, peaks äh, olema täielikult solidaarsuskorpuse osa või Eh, on ka eh, või on muud teemad prevaleerivamad, aitäh. ma arvan, et see on igal juhul väga väärtuslik, kui meil niisugune instrument on olemas, sellepärast et see on olulise tähtsusega eh, mobiilsusvaldkonnas ja see aitab seda lahendada, nii et mina olen igatahes seda meelt, et sellel programmil peaks olema ulatuslikum mõõde, võib-olla ühelt poolt vabatahtlikkus ja teiselt poolt koordineeritus, tagat-, kohtus, et organisatsioonid saaksid omavahel ka paremaid praktikaid ja tavasid jagada selles vallas. aitäh. Mihaela Šoidrova, palun. Eh, aitäh sissejuhatava, eh, sissejuhatuse eest pean vabandama, et tulin hiljem, aga äh, minu meelest on Euroopa noortestrateegia väga oluline strateegia ja ka koostöö teie noorteorganisatsioonidega on väga oluline. et äh, teie saaksite öelda, millised on selle strateegia vajakajäämised, mida te sooviksite ja et teie siis ka edasi Äh, suunaks seda informatsiooni, et Euroopa Liidul on selline strateegia, et Euroopa Liidul on pakkumisi noortele. kindlasti on siin tegemist ka eelarvet puudutamata küsimustega, rahaliste vahenditega, noored on need, kes on võimelised ühest eurost tegema kümmet eurot. ma tahaks öelda, et tegemist on investeeringuga, et Euroopa Liit investeerib noortesse, kes on võimelised igat eurot mitmekordistama. Nad teavad, kuidas nad saavad seda kasutada oma vabatahtlikus tegevuses ja mida me teeme nende noorte jaoks, kes ei ole organiseerunud, et noored inimesed, kes on organisatsioonides, ükskõik kas kaudiorganisatsioonis või mingites teistes organisatsioonides, nemad on võimelised tegema koostööpakkumisi ja pakkuma sõprust nendele, kes ei ole organisatsioonides. igal noorel on vaja sõpru ja koostööd. et kas need organisatsioonid saaksid siis äh, töötada nende noorte hüvanguks, kes ei ole äh, organisatsioonide liikmed um,? That... ma arvan, et kohalikul tasandil võime me kasutada ka noortekeskusi, kohaliku kogukonna noorsootöötajaid, kes soovivad midagi teha lisaks noorteorganisatsioonidele. ja nende puhul ei ole ilmtingimata oluline see, et nad oleksid väga pikalt kaasatud, aga nii, nagu ma varem ütlesin, näiteks noortefestivalide korraldamised, mingid niisugused asjad, kus nad saavad tunda, et nad on kaasatud ja anda oma panuse, aga ma tõsiselt usun, et kui me sellest kaugemale lähme, siis tegelikult noorteorganisatsioonid vajavad tuge et nad ulatuksid kaugemale, sest et praegusel hetkel on neil küllaltki vähe suutlikkust igasuguste uute struktuuride loomiseks kohtadesse, kus midagi olemas ei ole. aitäh, kuna praegu rohkem sõnasoovijaid ei ole, on mul endal üks küsimus see puudutab struktureeritud dialoogi, millised kogemused on teil struktureeritud dialoogiga olnud viimastel aastatel ma mäletan, et alguses, kui me hakkasime sellest rääkima, siis oli suur mure, et see alt üles lähenemine, et me kohalikult tasandilt kuni Euroopa tasandini viime läbi struktuurseid äh, dialoog, et see tegelikult ei jõudnud üldse Euroopa tasandile, vaid äh, jooksis kuskile äh, rappa seal vahepeal, et millised on teie kogemused? esiteks, ma arvan, et väga huvitav on näha ja aru, arutada Euroopa tasandil kohalikke asju. kohalikud, kohalike asjade arutamiseks tegelikult oleks ikkagi kohalik tasand kõige parem ja võib-olla me peaksime ka tagama selle, et Euroopa tasandil me arutame ka pigem seda, mida on võimalik teha Euroopa tasandil, see oleks võib-olla pisut asjaomasem ja kohasem viis tagada, et kõikide tasandite teemasid ja väljavaateid arutatakse eelkõige nendel tasanditel. aga ma arvan, et äh, strukturaalne dialoog, nagu nimetatud, sellesse me oleme kõik kaasatud, me üritame kõike teha, et kõikidel tasanditel, kohalikul, riiklikul ja äh, rahvusvahelisel äh, oleksid asjad äh, tasakaalus, see on asi, mis on tegelikult juba olemas. aga kas see ka tõhus on? küsimus on selles, et kas on tõhus tegeleda erinevate teemadega erinevatel tasanditel ja koguda nad kõik ühele ja samas, samale sündmusele kokku, see võib-olla ei ole kõige parem lühike lisaküsimus, et kas see oli õige lähenemine? struktureeritud dialoogi jaoks, et igal aastal valiti mingisugune äh, laiem teema, selle asemel, et öelda struktureeritud dialoog ükskõik millisel tasemel, peab ise otsustama, et milline on nende jaoks oluline teema, selle asemel, et äh, kõikjal äh, kõigi tasandite jaoks äh, otsustatakse Euroopa tasemel ära, et see, et sel aastal tuleb arutada seda teemat, et kas see on õige või on see vale lähenemine uh,? ma arvan, et tegelikult oleks huvitav, kui on konkreetne teema, mis keskendub konkreetsetele küsimustele, siis ei ole küsimused piisavalt konkreetsed ja spetsiifilised ja lähenemine, aga samas see arutelu äh, Äh, mis meil siin oli, oli tasandi asjakohasusest. me oleme alati saanud suurepäraseid soovitusi, ainukene äh, probleem on alati ellurakendamises, me ei, ei näe, et neid asju, mida soovitatakse, ei rakendata võib-olla piisavalt palju äh, ellu, võib-olla kõike seda, mida meil oleks vaja, ei tehta ei ühelgi tasandil, nii et lõppkokkuvõttes struktuurilist dialoogi on igal juhul palju rohkem vaja ja äh, siis me saaksime tagada ka noorte tegeliku osalemise. aitäh, minu meelest oli see meetod päris hea meie esimese vooru jaoks ja nüüd äh, jõuame teise külalis, külaliseni, Ville Majamaa, Euroopa Noortefoorumi juhatuse liige, ka teil on aega kümme minutit ja siis äh, algab see mäng meil otsast peale. Mm. Danke. suur tänu ja tere päevast kõikidele, nagu kuulsite, ma olen Ville Majamaa ja kuidas ennast tutvustada, niisiis ma olen Euroopa Noortefoorumi juhatusest ja lisaks sellele olen ma noor ja olen ka vabatahtlik. nii et to toon need asjad kõik kohe välja. Need, kes ei tea, mis asi on Euroopa Noorte Foorum, neile ma ütlen, et meil, me oleme Euroopa platvorm, kuhu kuulub üle saja Euroopa noor, noorteorganisatsiooni. mina töötan Euroopa äh, noortestrateegiaga juba kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast ja kõik, mida ma siin ütlen, lähtub nendest aruteludest ja diskussioonidest, mis meil on oma liikmesorganisatsioonidega olnud Euroopa noorte osas. praegusel hetkel on meie peamiseks teemaks äh, sektoriülene poliitika ja ma loodan, et te leiate, et see on ka teie töös kasulik, nii. siin on mul äh, PowerPoint presentation ja sellise struktuuriga, ma kavatsen seda teile tutvustada. esiteks, mida tähendab sektori üle, ülene, siis vaatan, mida me praegu teeme, mida saab parandada, kolmandaks vaatame meie poolt esitatud ideid, mida on võimalik teha teisiti, mida on võimalik teha paremini ja lõpetuseks ei tohiks ka unustada, et me ei soovi sektoriüleselt tegutseda mitte sektoriülesuse pärast, vaid sellepärast, et me arvame, et niimoodi me saame paremaid tulemusi ja saame lõpuks oma eesmärgid täidetud. sellepärast meil on siis niisugune äh, arutelu. nii, vaatame siis kõigepealt, mis asi on sektoriülene. kui me räägime sektoriülesest noorsoopoliitikast, siis see tähendab seda, et erinevad avaliku sektori organid, kes tegelevad noorte küsimustega, peaksid omavahel paremini koordineeritud olema. teisisõnu, erinevad avaliku sektori organid, kes tegelevad noortega, kes tegelevad asjadega, mis noori puudutavad, peaksid kõiki neid poliitikaid rohkem hindama ja öö, noorsoopoliitika hindamisel esiteks, kuidas selle poliitika kvaliteetsust hinnata, oleme mingi seisukohal, et üks olulise tähtsusega asi on just nimelt sektoriülene lähenemine ja me tõime välja äh, kolm näidikut, mis siis ütlevad, kas tehakse kvaliteetset sektoriülest noorsoopoliitikat. esiteks, koostöö peab olema sektoriüleselt koordineeritud ja ühtlustatud, mis see tähendab, räägin pärast. teiseks, äh, noorsooküsimused on erinevates poliitika valdkondades ühtlustatud ning kolmandaks, äh, noorsoopoliitika hindamist kasutatakse äh, vastastikuseks hindamiseks erinevates sektorites. see, need on siis need Äh, asjad, mis meie jaoks tähendavad sektori ülest. kuidas praegusel hetkel asjad arenevad? praegune Euroopa Liidu strateegia äh, väidab, et tõesti äh, sektoriülest lähenemist noorsoopoliitikas on vaja ja pöördub ka liikmesriikide poole, et liikmesriigid seda rakendaksid oma poliitikates. samal ajal aga on kasutusel nii horisontaalne kui vertikaalne lähenemine, püüdes ka siis ühtlustada noorsoolt puudutavad teemasid erinevates valdkondades. horisontaalsel küljel on meil tervishoid, haridus ja nii edasi ja vertikaalsel pool on niinimetatud aluspõhimõtted, näiteks vabatahtlikkus ja demokraatlik osalemine. aga hoolimata sellest, et meil niisugune poliitiline ambitsioon on olemas, siis noort uute strateegiate hindamine, mida ka Margaret eelnevalt nimetas, on mm, on põhivaldkondadesse paremini toimunud kui, toiminud kui horisontaalsetes valdkondades. ühesõnaga, üht-teist on ära tehtud, aga alati on paranemisruumi. me oleme panustanud täiendavasse sektoriülesesse tegutsemisse riiklikul tasandil. ma toon mõned näited, need oleks kasulikud ka Euroopa tasandil. Eh, peamised asjad, mis võiksid hõlbustada sektoriülest lähenemist, on esiteks luua mingid osa, eh, osakondade vahelised suhted või teha rohkem ühiseid ministrite kohtumisi. näide tuleb eh, mm, Rootsis, kus on vastu võetud seaduseelnõu äh, noorte inimeste elutingimuste parandamiseks, nende olukorra üldiseks parandamiseks ning see näitab väga selgelt, et tegemist on väga sektoriülese valdkonnaga ja selles äh, seaduseelnõus on ka ära toodud, mis on oluline töökohad, äh, kultuur, elamistingimused ja üsna mitu veel fa muud faktorit. ühesõnaga, me näeme, et üldine pilt on Euroopa tasandil äärmiselt ebaühtlane, kuigi on häid tavasid siit ja sealt näha. kui me nüüd liigume institutsionaalse tasandi juurde, juba kahe tuhande üheksanda aasta äh, nõukogu järeldustes Euroopa Liidu noortestrateegia kohta nimetati neli korda sektoriülest lähenemist. noorte kaasamise vajadust on nimetatud viis korda. ma ei arva, et asi oleks selles, et see mõte tuleks paberile panna või põhimõtteliselt kokku leppida, et tegemist on olulise asjaga. pigem on vaja leida asjakohaseid vahendeid, mille abil me saaksime selle ambitsiooni, mida me ilmselt kõik oluliseks peame, lõpuks ellu rakendada. kuidas seda siis teha? nii, vastused. niisiis, me oleme arutanud neid oma liikmetega ja mina suure rõõmuga olen valmis arutama neid teemasid edasi ükskõik missuguses kontekstis. esiteks me oleme teinud ettepaneku, et ra-, rakendada niinimetatud ähm, noorte kontrolle, see oleks nagu mõjuhinnang, äh, mis siis just käsitleks, kuidas noori mõjutab üks või teine vastu võetud Euroopa Liidu seadusandlik akt Austrias, näiteks seda juba tehakse e, Euroopa tasandil samuti võiks näiteks Euroopa Parlament olla üks nendest organisatsioonidest, kes Euroopa tasandil vastu võetud otsuseid hindaks eelkõige lähtudes nende mõjust noortele inimesele, inimestele. nüüd teine on institutsioonide vaheline koordinatsioon. E, seda on meil tarvis e, Euroopa tasandil täpselt samamoodi nagu liikmesriikide tasandil me oleme teinud ettepaneku, et võiks luua institutsioonide vahelise koordin-, koordineerimise töörühmaga, te võite esitada ka ettepanekuid nimesid, ettepanekuid nimedeks, see kaasaks kõikvõimalikke institutsioone Euroopa tasandil, eelkõige loomulikult kõikide nende poliitikate sidusrühmasid, kes, mis puudutavad äh, noori. sedalaadi töörühm, julgen ma väita tooks kokku erinevad sidusrühmad ja osalejad ning tagaks selle, et koordineeritus ja koostöö oleks parem ja suurem ja ulatuslikum kui praegu. kolmandaks, kolmeaastased töökavad, mis praegu juba on Euroopa strateegia osa. tulevikus peaksid nad olema selgelt välja toonud, kes osalevad ja mis on osalejate kohustused. Need peaksid algusest peale selged olema ja peaksid olema kaasatud nendesse töökavadesse. ning lõpetuseks viimane õppetund. liikuda ka väljapoole kasutatavate poliitikate valdkondadest, leida uusi valdkondi, aga kaasata ka konkreetseid poliitilisi eesmärke ja vastutusi nendesse valdkondadesse. kvaliteetne noorsoopoliitika nõuab konkreetseid eesmärke, mida saab mõõta, mille täitmiseks on kindlad tähtajad ning et seda kõike saavutada, on tarvis kaasata kõik olulised sidusrühmad selles poliitikas. ja loomulikult, kui meil on uued plaanid, siis me peame aruteludesse kaasama ka peamised kasusaajad ehk siis noored ise riiklikult annab avatud koordineerimismeetod paindlikkust meie tegevusele. põhimõtteliselt oleme me seda meelt, et riiklikud tegevuskavad, mis on ainult osade avatud tegevuskavade öö, osad, võib kasutusele võtta ka noorsoovaldkonnas. nii, selle kohta slaidi mul ei ole hästi. praktikas on nii, et riiklikud tegevuskavad panevad paika liikmesriigid ja otsustavad, kuidas nad neid ellu rakendavad. Need aitavad ka protsessi kontrollida, aga ka erineval tasandil erinevaid osalejaid kaasata, tagada teatava ühtsuse Euroopa tasandil ja nagu öeldud juba, loomulikult tuleb kaasata niisuguseid riiklikke tegevuskavasid koostama ka noorteorganisatsioone ja viimane punkt, mul üks minut on veel, järele jäänud. noorte inimeste kaasamine eh, nendesse poliitikatesse, mis neid puudutavad, ei ole mitte ainult ilus mõte, mida ta ka muidugi on, aga sellel on ka mõned väga olulised eh, tagajärjed. siin kojas me teame, et noortel on õigused, aga tegelikkus on niisugune, et väga paljudel noortel on väga raske oma õigusi teostada ning see on absoluutselt aktsepteerimatu meie seisukohast lähtudes. kahtlemata on tarvis rohkem teha ja täiesti selge on see, et osad instrumendid, mida me vajame, ei ole veel selleks loodudki. aga oluline on peamiselt, et meil on olemas poliitiline ambitsioon, et me soovime seda kõike teha. ja kui me nüüd liikumine uue Euroopa noorsoostrateegia poole on meie jaoks võimalus kõigi nende probleemidega toime tulla ja näidata noortele inimestele, et Euroopa hoolib neist, Euroopal on nende jaoks võimalused ning Euroopa soovib nendega koos tegutseda ning Euroopa noort, noortefoorum on kahtlemata selle protsessi osa, aitäh. aitäh. ja nüüd nüüd äh, teeme siis nii nagu ennegi. esmalt saab sõna raportöör Aidar, kui soovite sõna. Eh, aitäh, proua esimees. Euroopa Noortefoorumiga oli meil võimalik arutada Euroopa noortepoliitikat nii et me oleme kõik aru saanud, et noorte, noori puudutavad aspektid peavad olema prioriteediks, aga tõsi on see, et ei ole veel piisavalt instrumente, et sõnadest saaksid teod. ja see käib ka soolise võrdõiguslikkuse kohta, et diskursus on olemas, aga instrumendid on puudu. Te rääkisite nendest noorte kontrollidest Euroopa Noortefoorumi puhul. ning tahaks teada, kuidas neid, sellist poliitikat on võimalik mõõta, kuidas on võimalik seda teha horisontaalseks ning millised on spetsiifilisemad eesmärgid, kas on olemas konkreetsemaid eesmärke või ettepanekuid, on teil välja mõeldud mõned valdkonnad, mis noorsoopoliitikas on kõrvale jäänud, sest tööhõive juures räägitakse noorusest või inimõiguste juures, samuti eh, tervi-, kuid tervishoiu juures eh, mitte ja ka isikuvabaduste küsimuse juures noorsooteemat eraldi ei käsitleta. jah, bitte, ma Maia. palun, härra Majamaa. aitäh. ma arvan, et see vastus kinnitab, et me, meil on tõesti samasugused arvamused, me peame lihtsalt mõtlema, et kuidas äh, seda saavutada. ja mis puudutab neid noorte kontrolle, siis ma tõin välja näitena Austria, on ka teisi liikmesriike, kus see samuti toimub ja see on see arutelu, mis meil on riiklike noortenõukogudega, mida ma mainisin, see on üks asjadest, mis tagasisidena siin, siit ruumist, mis tundub olevat positiivne, et äh, see on teema, millega me tahame siis nüüd rohkem tegeleda, et kuidas seda võiks ähm, Euroopa Liidu kontekstis arvesse võtta. ma ei tahaks siin jätta muljet, et äh, see on äh, selline üldine pro-, e, poliitika, mida saab igal pool samamoodi kohaldada nagu Austrias. Austrias on ähm, ka mõtteid, et äkki tuleks seda hoopis teistmoodi teha ka Austrias. nii et äh, see on üks aruteludest, mis on käimas, aga me ei ole praegu veel nii kaugel, et me oskaks öelda, et mismoodi seda tuleks rakendada Euroopa tasandil. aga tagasiside tundub olevat äh, positiivne, et äh, see võiks olla asi, mida me peaksime rohkem arutama siseselt ja ka teiega koos. ja nüüd, mida siis veel teha noor, noorsoopoliitika osas? see on väga lai valdkond ja mina suudan mõelda ainult sellele, et me peaksime kaasama rohkem osapooli vastavalt teemale, et mm, sõltuvalt sellest, mida me, millest me räägime, kohalikul tasandil on seal erinevaid osapooli, aga eh, Euroopa tasandil ei ole me tihti ka kaasatud noored osapoolena on kaasatud, kui tegemist on mm, haridusega ja vabatahtliku tegevusega, aga kui tegemist on näiteks Euroopa Liidu tulevikuga, Euroopa integratsiooniga, siis, siis meil seal väga palju võimalust kaasa lüüa ei ole. et need on äh, need valdkonnad, kus me meeleldi teeksime rohkemat, osaleksime rohkemat ja me arvame, et see käib ka Euroopa noorte kohta üldiselt. Äh, proua Niiri Aada, palun. aitäh, tahaksin tänada teid selle tutvustuse eest ja mulle meeldib see, et teil on terviklik lähenemine, sest see hõlmab kõike, aga samal ajal õigustepõhine lähenemine on samuti hea lähtekoht, sest äh, see hõlmab ka sellist äh, terviklikku lähenemist. ja me kõik äh, siin eurooplastena peaksime arvama, et vaimse tervise valdkond on oluline, liikmesriigiti on palju erinevusi teistes valdkondades, aga vaimne tervis on igal pool probleemiks ja Iiri saadikuna pean ütlema, et see on tohutu probleem, et meil on nii kõrged enesetapumäärad, kui tegemist on noortega ja et see on äh, jäetud tähelepanu alt välja. see on asi, millest me tihti räägime siin, et kuidas julgustada meie noori, et kuidas nendesse investeerida, kuidas neid paremini harida, aga me ei saa aru, et et me peaksime seda tegema kohe, mitte hakkama sellega tegelema tulevikus. nii et mind huvitab, huvitavad need noortekontrollid ja mõjuhinnangud, et äh, olles rääkinud Iirimaa noortenõukogudega, siis äh, seal on väga palju probleeme võrdse juurdepääsuga haridusele ja noortel inimestel on ju väga varakult juba laenud, nad ei ole isegi veel haridusteed lõpetanud, nad on praegu juba meeleheitel, isegi enne, kui nad töökoha leiavad, nii et väga palju on vaja teha poliitika vallas, aga suur tänu teie Peeterile teie sõnavõtu eest. mul on hea meel näha, et tehakse edusamme, sellepärast et tegemist on areneva poliitikavaldkonnaga. aitäh! kui soovite vastata, siis väga, siis teil on see võimalus mul on äh, minu organisatsiooni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, resolutsioon siin ja meil on terve osa siin, kus on juttu põhimõtetest, me ei räägi siin poliitikavaldkondadest ja äh, sisust, aga me räägime sellest, et kuidas äh, tuleks äh, läheneda, ähm, sektoriülene lähenemine, aga ka see õigustepõhine lähenemine on asi, mis on väga oluline meie jaoks, et see on ainus võimalus, kuidas äh, noorsoopoliitikat teha, et kui ainult reageerida kriisidele ja mm, see, sellega jõuab ka kuskile, aga mitte eriti kaugele, et kui me tahame strateegilisemalt mõelda ja jätkusuutlikumalt mõelda, siis me peame oma poliitikate aluseks võtma õigused nii et selles osas me oleme väga ühte meelt. mis puudutab teie küsimust, teie kommentaari vaimse tervise ja hariduse kohta, kui me äh, mõlemat nendest valdkondadest oleme me oma ettepanekutes käsitlenud ja huvitav oleks detailsemalt rääkida sellest, et kuidas me saame neid eesmärke saavutada. mis puudutab laene, mul on ka õppelaen, ma ei ole lõpetanud ja loodetavasti õnnestub mul see oma esimesel töökohal tagasi maksta das Schicksal hat see saatus on meid kõiki kunagi tabanud, aga see ei peaks nii olema, haridus peaks olema tasuta. ja proua Šoidrova, palun. aitäh, ma hindan teie tööd äh, teiste organisatsioonide katusorganisatsioonina ka Euroopa noorteorganisatsioon toimib niimoodi. mul on teiega olnud hea koostöö, ma hindan teie lähenemist, et see on väga struktureeritud ja, ja süstemaatiline. mis on teie arvamus noortegarantiist kui programmist? selle eesmärgiks on aidata noori, aidata noortel leida töökohti ja nüüd me hakkame seda programmi mõt-, muutma. millised oleksid teie soovitused meile, et meil oleks väga palju abi sellest, kui me teaks, milline on teie arvamus? jah, Pitsen, sama hea. mulle väga meeldib see küsimus. meil sel nädalavahetusel oli juhatuse koosolek ja ma ei taha isegi öelda, kui palju tunde me arutasime noorte garantiid ja seda, milline peaks olema selle tulevik. me võtsime vastu dokumendi selle kohta, mul ei ole praegu aega siin seda üksikasjalikult tutvustada, aga ma üritan siin peamised asjad ette lugeda. esimene õppetund, et tegemist on hea algatusega, see on saanud väga palju kriitikat, aga meie jaoks tähendab see Euroopa tasandi tunnustust, et äh, noored on oluliseks teemaks, et noortesse on vaja investeerida. noortegarantii on üks äh, näide sellest ja nüüd realistlikumalt, seda on väga ebaühtlaselt rakendatud. Euroopa tasandil on rahastus ja suunised, aga väga palju sellest, kuidas seda rakendatakse, sõltub kohalikust tasandist ja seal on tõesti väga palju asju vaja ära teha, et mul ei ole mingit imevahendit, kuidas seda igal pool korralikult rakendada. aga seda me oleme oma dokumendis käsitlenud ja hoolimata sellest, kui palju me hindame no, Euroopa rahastust ja Euroopa tunnustust, Euroopa noored ei ole teema või probleem, mida saab lahendada Euroopa tasandil, vaja on liikmesriikide investeeringuid, liikmesriikide tähelepanu ja meie siin ei peaks üritama võtta endale seda rolli, peamine roll peaks olema liikmesriikidel, Euroopa Liit saab aidata, me tahame, et Euroopa Liit aitaks ja toetaks äh, liikmesriike, täidaks lünki, aga samal ajal me peaksime nõudma rohkem investeeringuid noortesse liikmesriigi tasandil, peaks, äh, neid investeeringuid peaks olema rohkem, kui neid praegu on aitäh, härra Malinov, üks minut, palun. lõpuks ometi on ka mul aeg äh, sõna võtta. Äh, kõik siin äh, teevad teile komplimente, mina ka. noh, eriti noortefoorumi eest. me täna hommikul meil oli täna hommikul hääletus ja parimad ettepanekud muudatuste jaoks olid pärit just teie organisatsioonilt aga ja kui ma olen kohtunud äh, teie esindajatega, siis tõesti olen saanud äh, uusi mõtteid ja täna tahaks teile anda ühe uue mõtte noorte probleemidest. ja ma olen teiega aus, äh, see ei ole asi, millest tavaliselt räägitaks. üks viiest noorest Euroopa Liidus on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskist üks, rohkem kui üks viiest noorest kolib Ida-Euroopast Lääne-Euroopasse ja see on üks kõige hullematest probleemidest, mis on olnud meie Euroopa liikmelisusega seotud. me oleme kõik Euroopa-meelsed, aga see on üks kõige halvematest kogemustest. vähemalt kaheksa Euroopa Liidu liikmesriigi jaoks. Bulgaaria ei ole riik, mida see oleks kõige hullemini tabanud, aga äh, siiski üks kõige rohkemini tabanud äh, riikidest nii et nii, tegemist on nende noorte inimestega, keda tahaksid äh, omada kõik majandused, aga nemad lahkuvad riikidest, poliitikud tavaliselt ei tunnista seda ja noortelt tavaliselt eriti nõu ei küsita, aga kuna teie tegelete noorteorganisatsioonidega erinevates riikides, siis ma tahaksin kõigilt teilt küsida seda küsimust. et äh, seda probleemi ei ole lihtne lahendada, aga ma tõesti äh, palun abi kõigilt, et äh, mida võiks teha, sümboolseid žeste, algatusi poliitikate jaoks, see on teema, millest me tavaliselt ei räägi, aga siin on minu poolt nüüd kaks küsimust põhimõtteliselt, nii palju saime aega. aitäh, väga kõikehõlmav küsimus, härra Majamaa väga aus vastus, meie platvorm ei ole seda siseselt arutanud ei ole arutanud, et äh, see oleks olnud niimoodi, et see oleks olnud meie peamine te äh, arutelu teema. Mm, aga see puudutab nüüd seda, et Euroopa Liit peaks äh, liikmesriikide lünki täitma ma ei taha siin äh, teiste aega liiga palju küsi-, kulutada, aga mul oli arutelu Bulgaaria kolleegiga, kes räägib Euroopa Liidu noortestrateegia mõjust Bulgaaria noorsoopoliitikale ja ma arvan, et äh, see on näide sellest, kuidas Euroopa Liit saaks lünki täita, kuidas ta saaks aidata luua tingimusi, et oleks juurdepääs äh, õigustele ähm, liikmesriigi kohalikul tasandil selleks, et äh, lahendada muuhulgas seda probleemi. aga meie platvorm ei ole seda veel arutanud. aitäh ja veel kaks sõnasoovijat ja siis peaksime lõpetama selle küsimuste vooru. nii et lühikesed küsimused ja vastused. proua Poškor, palun Uh, tu al basso, l'ho capito apposta. Sorry, sorry. I, I heard the... Thank you. Sorry. Um, onnan kezdeném, hogy um, ugye találkoztunk már többször a... Suur aitäh! olen uh, korduvalt uh, kohtunud uh, teie foorumi esindajatega kahe tuhande kolmeteistkümnendast viieteistkümnenda aastani üle vahearuanne tehti vahepeal ja ma osalesin selles raporti ettevalmistamise ajal. on väga palju eh, kogemusi saadud eelkõige on meil vaja strateegiat, et otsustada kuidas äh, pöörduda neil selliste gruppide poole, kes ei kuulu ühtegi, mitte ühtegi, ei ole ühegi organisatsiooni liikmed. Ehm, mis on teie, millised on teie kogemused, millised liikmesriigid võiks eeskujuks tuua siin valdkonnas? Te võite olla avameelne ja ka sõimata liikmesriike <laughs> You can be very frank uh.... võite äh. väga avameelne olla liikmesriikidest äh, rääkides, ma võin ausalt vastata, et äh, niimoodi ma ei saa kohapealsele küsimusele vastata, ilmselt meil on selle kohta andmeid liikmesriikide kohta, aga aga ausalt öeldes ma ei riski siin midagi niimoodi jooksu pealt öelda ja Silvi, üks minut, palun. Teie ütlesite midagi, mis mulle väga meeldis, ta ütles, et me, et me ei soovime, et meid võetaks kuulda Euroopa äh, poliitikate väljatöötamisel, see on väga oluline samm, mitte äh, see, mis Euroopa võib teha noorte heaks, vaid mida noored äh, üliõpilased võivad teha Euroopa tuleviku heaks arvan, et äh, see on väga oluline küsimus, see on seotud Euroopa kodakondsusega ning äh, paneb äh, ja noorte olulise rolli päeva keskmisse, mida teie saav, tahaksite ise teha, et võidelda öö, natsionalismide vastu, noored öö, ei ole mitte euroskeptikuid, vaid euro kannatamatud, neid vähemalt minu kodumaal öö, ja me eksime, kui me ütleme, et Euroopa suhtes skeptilised, vaid nad on skeptilised selle suhtes, mida Euroopa ei tee. mida teie arvates võiksime me veel teha või rohkem teha? selleks oleks äh, vaja muidugi tervet pärastlõunat, aga äh, nagu te teate, Euroopa tuleviku teemaline arutelu käib edasi, ka osaliselt väljaspool siinpool hoonet. siin on selliseid küsimusi, palju selliseid küsimusi, mis tuleks tõsta päevakorda. meie tegime, võtsime vastu deklaratsiooni Euroopa tuleviku kohta see oli väga ambitsioonikas dokument, see puudutas mitte ainult Euroopa poliitikat, vaid ka teisi poliitikaliike ning rääkisime ka sellest, kuidas äh, kaasata teisi Euroopa institutsioone, oleme üritanud sellest äh, teada anda ka kõikidesse erinevates äh, kontekstidesse Euroopa Komisjoniga kohtudes ja nii edasi. kuidas seda nüüd paari sekundiga kokku võtta. meie arusaam on selline, et Euroopal on suur potentsiaal, mida praegu ei ole võimalik äh, kätte saada, on sellised noored, kes saavad Euroopa programmidest toetust ja abi ning üldiselt on tunne selline, et see on väga hea aga seda, äh, selle kättesaadavus on väga ebaühtlaselt jaotunud, äh, jaotunud näiteks Erasmus pluss, äh, sellega on nii palju nõudlust, kuid ei suudeta vajadusi täita valdkondades, kus vajadused on väga suured. nii et võib-olla see kõik võetakse kontekstist välja, meil on vaja rohkem Euroopat selles mõttes, et Euroopal on, Euroopa on meile juba väga palju noortele lubanud ja me ei taha midagi hullumeelset, vaid tahame, et lubadustest peetaks kinni ja oleks tehta, kas kõigile kättesaadavaks, kõigi noorte jaoks. aitäh ka nende väga selgete sõnade eest ja nüüd annaks sõna härra Shaba Borbolile, ta esindab regioonide komiteed ja peab kohe jõudma lennuki peale ja sellepärast võtame ta enne enne kui äh, saavad sõna eksperdid Hispaaniast ja Bulgaariast. Herr Boboli, Sie haben das Wort. 14 Minuten. Thank you uh.... olge lahke, teil on viisteist minutit või no neliteist minutit. suur aitäh mind siia kutsumast. Äh, regioonide komi-, komitee nimel, mina olen seal raportööriks noorsoo- ja haridusteemal täna räägin Euroopa noorsustrateegia hindamisest piirkondlikult piirkondlike ja regionaalpoliitikate seisukohast lähtudes. esiteks, mis on kohalike ja piirkondlike ametkondade roll võrdsete võimaluste tagamisel kõikidele noortele, kuidas nad saavad tagada noorte aktiivse osalemise erinevates demokraatlikes protsessides? esiteks, noorsoopoliitika peab keskenduma sellele, et võrdsed võimalused oleksid tagatud, et oleks äh, edendatud sotsiaalset kaasatust ja noorte konkurentsivõimet tööjõuturul, edendada aktiivset kodanikuks olekut, tugevdada noorte tööd, tagada mittediskrimineerimine ja kultuuride vaheline mõistmine. sellest seisukohast lähtudes kõik noorsoostrateegiad ja kõik poliitikad peaksid kaasama horisontaalsed meetmed, võitlema diskrimineerimise vastu etnilise või rassilise päritolu, päritolu seksuaalsete e-, eelistuste, puude või muu sarnase põhjal mida siis niisugustne eh, noorte kaasamine tähendab? Euroopa võrdsete võimaluste projektid peaksid kaasama eelkõige võimalusteta noori, niinimetatud NEET-noori, noori, kes ei tööta ega õpi ja samuti haavatavamatest ühiskonnagruppidest pärit noori. Nende noorte jaoks on tarvis ilmselgelt uusi algatusi ja nende tagamiseks peaksid kõik liikmesriigid tagama noortele niinimetatud aluspaketi ja see aluspakett võiks siis tugineda järgmisele viiele faktorile. esiteks juurdepääs kiirele internetile, teiseks eh, võimalus õppida teist võõrkeelt, kolmandaks karjäärivõimalused, eh, mentorlus, kaasatus vabatahtlikku tegevusse ja lisaks sellele peaks see tagama ka juurdepääsetavad rahastusvahendid, et noored saaksid alustada õpinguid. nii, esiteks nüüd aktiivse kodanikuks oleku toetamine, see hõlmab noorte kaasamist poliitilisse tegevusse, eelkõige just, mis puudutab nende osalemist valimistel, praegusel hetkel on noorte äh, protsent öö, äh, teiste vanuserühmadega võrreldes valimistel alati väga madal olnud. sellest hoolimata on väga paljud noored ikkagi huvitatud noorteorganisatsioonide tegevusest, äh, samuti vabatahtlikust tegevusest ja äh, hääletusest, mis tõstatab küsimuse, et tegelikult hääletamise vanusepiiri tuleks madaldada see suur, tugevdaks noorte rolli demokraatlikus otsustusprotsessis, nende hääl saaks rohkem kuuldavaks, nii et noori tuleks kaasata arvamuste koostamisse nii palju kui vähegi võimalik. ja kui me jätkame oma struktureeritud noorsoodialoogi, siis see peaks kindlasti toimima kohalikul tasandil ja piirkondlikul tasandil tuleks rakendada mm, nende tasandite noorte strateegiat. ja kui me räägime võrdsetest võimalustest, siis tuleb arvesse võtta ka maapiirkondade ja äärealade noorte olukorda. võrdsed võimalused peavad olema tagatud kõikidele noortele, ka neile, kes elavad väikestes perifeersetes külakestes, maapiirkondades ja kus on te- ja kes on silmitsi demokraatlike väljakutsetega. ma arvan, et me peaksime eelkõige keskendama tähelepanu sellele, et olemasolevad oskused saaksid kuidagi ühendatud kohalike töötajate vajadustega ja nii edasi. ja just maapiirkondades tuleb eriti pöörata tähelepanu noorte haridusele, sest et nendes piirkondades on noored eriti suureks väärtuseks. Nad on tõesti väga-väga väärtused, väärtuslikud, kui nad pööravad tähelepanu ja kasutavad oma oskusi kohaliku kogukonna edendamiseks. noored on osalejad igal pool, ei ole mingisugust vajadust rõhutada kohalike ja piirkondlike ametkondade rolli noorte poliitikate, noorsoopoliitika vallas. Nemad peavad leidma kohalikud lahendused, mis ühest küljest muudavad kõnealuse regiooni konkurentsivõimelisemaks ja teisalt tugevdavad võrdseid võimalusi noorte inimeste hulgas. tänan teid tähelepanu eest! Applaus. Ja, vielen herzlichen Dank. aitäh. ja alustame jälle Aiderist. suur aitäh, proua esimees. mulle tundus äh, väga oluline rääkida äh, lokaalsel tasandil, sest tihtipeale on küsimus selles, kes on mille pädevuses ning äh, arvan, et küsimus on nüüd selles, kuidas on võimalik enda tegevust paremini organiseerida, kuidas koordineerida ning tahaksin teada mm, regionaalselt tasandilt, mida Euroopa erinevatel regioonidel vaja võiks minna ning äh, milline peaks olema meiepoolne panus, millist finantseeringut oleks vaja, et oldaks tõhusamad, sest äh, kõik me peame mitmesuguseid pädevusi eh, kasutama, aga milline võiks olla Euroopa eh, roll noorte eh, aitamisel? aitäh. aitäh, meie arvame, et see, mis te ütlesite praegu, on väga oluline. peame oskusi ja pädevusi parandama peame tegema kõik selleks, et võrdseid võimalusi oleks noortel. me, oleks hea, kui oskuseid äh, oleks võrdselt kõikjal Euroopas. ma olen nõus sellega, mida ütles eelkõneleja. mina kui noorsooteemade raportöör olen näinud äh, palju projekte, mis on seotud äh, noorsoogarantiiga, mis ei, millest ei saanud sugugi asja. ei võeta arvesse seda, et äh, noortega seotud otsuseid äh, tuleks langetada noor-, kohalikul tasandil, eriti selles osas, mis puudutab ajaveetmist, spordi tegemist ja muud sellist. jah just võtsime vastu haridusteemalise raporti. Erasmus äh, pluss ei ole piisav ning äh, peame tegutsema ka muude äh, projektidega nii, et võiksime noortele häid ressursse pakkuda välja, sest äh, sest ainult riikides, kus noortel on äh, eriprogrammides võimalik osaleda olnud, kus see äh, teema piisavalt äh, tähelepanu pälvib. kohalikud omavalitsused peavad muutma ka oma otsuse langetusprotsesse, tihtipeale on meil mitusada päevakorrapunkti, aga mitte ükski neist ei ole seotud noortega peame suurendama dialoogi ja eh, olukorda, praegust olukorda muutma, peame kaasama eh, kohaliku tasandi poliitikud eh, ja liikmesriikide poliitikat, sest nemad võtavad vastu meetmeid, mis on seotud noortega, kes, nendega, kes nende, neid valimas käivad aitäh, ma ei näe, et oleks rohkem sõnasoovijaid ega küsimuste esitajaid, nii et suur tänu, et kui te peate ära minema, siis äh, tehke seda, me ei pane teile seda pahaks, aga igal juhul ootame huviga regioonide komitee raportit, mille te koostate ja ma loodan, et äh, ka teie saite täna oma raporti jaoks äh, mõned mõtted siit. aitäh, et täna meiega olite. ja nüüd saab sõna härra Deniss Itašo äh, kultuuri, turismi, äh, noorsoo, spordi ja koostöö eest vastutav saadik ähm, piirkonnas Hispaanias. Äh, teil on kümneks minutiks sõna. Eh. suur aitäh teile. kõigepealt ma esitlen ennast ja tahaksin öelda, et mu nimi on tõepoolest Deniss Itašo ma olen San Sebastiani piirkonnas äh, noorsoo- ja spordinõunik. Äh, äh, ma olen pärit Baskimaalt Hispaaniast ning tänan kultuuri- ja hariduskomisjoni, et meile anti võimalus osaleda tänasel avalikul kuulamisel noorsoostrateegia kohta. me tulime jagama kogemust digitaalkultuuri kohta, sest äh, digitaalrevolutsioon, äh, internet, äh, suhtlusvõrgustikud muudavad kommunikatsiooni, informatsiooni, finantsküsimusi, inimestevahelisi suhteid, äh, puhkus, puhkuse veetmise võimalusi ja väga palju muud. selles osas on noortel ka oma sõna sekka öelda ning leiame, et noorte puhul on just noored äh, eriti haavatavad äh, digitaalse maailma poolt tekitatud ohtude suhtes. selge, et, et selle maailm annab palju võimalusi, kuid et äh, kõik, samas kõik teavad, et riske on samuti väga palju, miks just noorte jaoks, sest leiame, et äh, noorte ja murdeealiste maailm on täis erinevaid stiimuleid, erinevaid äh, Äh, need puutuvad kokku erinevate, äh, erinevate, äh, erinevate võimalustega, erinevate stiimulitega ja neil ei ole tihtipeale inimesi, kes neid aitaks või toetaks selle maailmaga kokkupuutumisel. digitaalne kultuur, üritame ka kriitiliselt suhtuma uut tüüpi Äh, tehnoloogiatesse oleme üritanud ka põlvkondlikke lõhet äh, vähendada, leiame digitaal, digitaalne kultuur äh, on ka hästi seotud Euroopa noorsooprogrammiga, mis tegeleb digitaalajastu võimaluste ja ohtudega noorte jaoks, kuid rääkides nüüd äh, Äh, täpsemalt äh, tahaksin öelda, et see programm on kahe, kolmes äh, osas, esimene neist on seotud küberkiusamise vastase võitlusega. kõik teavad, et nagu teisedki sotsiaalsed haigused, on kiusamine läinud üle ka äh, äh, interneti ja see äh, kahju, mis äh, noorele äh, põhjustatakse, mitmekordistub, üritame äh, kooli, üritame koolitada ja õpetada noori selle kohta, kuidas internetis tegutseda. Need on seotud ka programmeerimiskeele kasutamisega ning Instratrean on samuti uus programm mis äh, äh, on äh, viinud kokku noorte bas-, noored baskid teiste eurooplastega, räägime näiteks, mis ohtusid võib seada, tekitada internet aja veetmisküsimustes ja nii edasi ning räägime Erasmus plussist, räägime sellest, kas Erasmuse spetsialistidega, kes peavad oma teadmisi ja oskusi pidevalt kasvatama ja laiendama eh, kõikides küsimustes, mis on seotud internetiga. esimene eh, lõige, mis puudutab eh, küberkiusamist, siis oleme selle välja töötanud Baski ülikooliga, mis võimendab, mis harivad vanemaid ka koolisüsteemi, et suudetaks varakult tuvastada küberkiusamist ning äh, Fishernet äh, uurimisgruppides äh, üritame välja koolitada inimesi, kes oskavad teha ettepanekuid, mis on suunatud noortele nende tegevuses uute tehnoloogiate kasutamisel ning samuti korraldame erinevaid vestlusi, eh, jagame informatsiooni eh, sama eesmärgiga eh, teavitada mm, ning informeerida küberkiusamise kohta, mis tihtipeale toimub varjatult, kuni toimub draama. ning rääkides nüüd äh, teise eest lõikest, siis selle nimi on Kodetu ja nagu eelnevalt öeldud, leiame, et programmeerimistöö, koodi kirjutamine on äh, oluline äh, uue, uute põlvkonna jaoks, siin on samuti territoriaalseid erinevusi väga palju, siin on räägitud äh, Eh, erinevustest maa ja linna piirkondade vahel, soolised erinevused väga palju ning ka ja ka äh, sisse, perede sissetuleku osas on suuri erinevusi. Mm, need erinevused tuleb ületada, et kõik noored, olgu nende päritolu milline tahes, et neil oleks võrdsed võimalused teadmistele ligi pääseda see on sama elementaarne, kui meie lähiajaloos oli kirju, kirjaoskus või lugemisoskus. ning äh, selles lõikes äh, me ka äh, oleme teinud erinevaid tegevusi, tehnoloogilisi koolitusi erinevate IT-ettevõtetega. näiteks koolivaheaegadel toimuvad koolitused nii jõulu kui lihavõtte vaheajal ning eh, oluline eh, oli ka eh, üks buss, mis sõitis ringi tänu ühele kohale ettevõttele, mis toodab busse, see külastas erinevaid, erinevaid asundusi. see jõudis kolme tuhande nooreni erinevates külades ja alevites Eh, kus tutvustati noortele programmeerimist. oleme ka digitaalseid suvevaheaegu korraldanud eh, näiteks Navarras ja samuti ka kasutasime ära eh, näiteks jõuluvaheajal toimunud Eh, kohtumine eh, San Sebastianis. samuti tutvustame eh, uute tehnoloogiate poolt tekitatud ohtude tutvustamist. üritame mõista erinevust digitaalse ja reaalse maailma vahel. loomulikult internet on maailm, millel puuduvad uksed, kus on igasugust sisu võimalik kätte saada ja tihtipeale on raske eristada eh, fiktsiooni ja reaalsuse vahel ja mm, ning eh, noored need peavad eh, suutma iseendalt küsida oma infoallikate kohta ning neil peab olema võimalus oskuse oma isu, kasutatava sisu ana-, kriitiliselt analüüsida. see e, e, e, puudutab ka erinevaid käitumissuuniseid internetis. ning selle programmi juures oleme välja töötanud ka erinevate mõttekodade kokkukutsumist, samuti pidanud vestlusi Instagramis ja mujal. üks töövaldkond on äh, seotud äh, Erasmus plussiga ning äh, oleme korraldanud kohtumisi näiteks oktoobris kaks tuhat seitseteist, kus noorsooeksperdid meie piirkonnast näiteks külastanud Badenit, samuti Türgit ja Iisraeli, et selgitada äh, Eh, võimalikke ohtusid, mis on digitaalmaailmaga seotud. ja lõpetuseks selles kolmandas osas eh, ENIAS, mis eh, tegeleb Bergaras ja Wiesbadenis, on kokku toonud noored ja, ja Eh, oktoobris toimub kohtumine Saksamaal, varem toimus kohtumine Kispuskas eh, ning äh, võtab, seegi võtab arvesse noorte kogemusi ja mõtteid, see on meiepoolne konkreetne, need on meiepoolsed konkreetsed ettepanekud, mida soovisime teiega jagada. ja, aitäh väga praktilise ülevaate eest teie noorsootööst ja tööst noortega. me siin ju arutame ka seda, et kuidas me saaksime etendada digitaaloskuste arendamist. komisjon eelmisel nädalal just äh, tuli välja tegevuskavaga, nii et ma arvan, et see on hea näide, mis suunas me kõik koos peaksime mõtlema ja ja peaksime ka vahetama parimaid äh, kogemusi, igaüks ei pea ise jalgratast leiutama, vaid võib häid ideid ka teistelt üle võtta, et ei, ei ole vaja alati kõike ise välja mõelda. nii et aitäh ja jällegi alustame Aidarist. suur aitäh, nagu esimees ütles, neil teemadel oleme väga palju rääkinud meie komisjonis, mind huvitab eelkõige see, millised on kogemused kohalikul tasandil, sest äh, internet on meie äh, elu tõesti pea peale pööranud, aga täiskasvanutel on uud, muud vahendid enda kaitsmiseks erinevate äh, uudiste vastu, me oskame võib-olla paremini esindada, eristada halba heast. aga noored saavad informatsiooni ilma igasuguse filtrita kätte ning äh, internetis samas äh, neil on samas ka varjatud nagu ta hakkab äh, looma uusi äh, digitaalkirja oskamatuid ning tahaksin teada institutsionaalselt, kuidas äh, tehakse koostööd haridusvaldkonnaga, et sellised vajakajäämised leevendada, et ei suudeta sisu adekvaatselt hinnata ning, ning samuti, et arendatakse uusi pädevusi digitaalvaldkonnas selge. aitäh. Eider, mina leian, et äh, nii palju, kui mina tean haridussüsteemi, äh, siis äh, haritakse noori, kuid meil on väga palju vaja ära veel teha. kogu haridussüsteemis üritades äh, kriitilist mõtlemist arendada, et osataks äh, praegusel tõejärgsel ajastul äh, valet ja tõde eristada. meie, meid on haritud süsteemis, kus oskasime seda erisust kergemini leida, praegusel hetkel piisab sellest, et vajutada jah Äh, nupule, et teatud lehekülgi külastada, ei ole mingit kontrolli sisu külastuse äh, kohta ning äh, tegelikult luuakse siis tõesti negatiivseid väärtusi selles osas, mis võivad olla alandavad naistele või mis on alandavad seksuaalvähemustele või teatud ühiskonnkihtide suhtes. seega on väga oluline, et oldaks äh, juba praegu täiesti teadlikud sellest, kui oluline on kriitiline mõte, mõtlemine, et allikaid kontrollitaks pidevalt ja seda, sellega peaks haridusvaldkond eriti tõsiselt tegelema tänapäeval. Dank, Frau Šarova. Aitäh ja proua Šoidrova, palun. Ja bih htjela velmi podjekovat za tuto vaši prezentaci. Aitäh, tahaksin teid tänada selle äh, presentatsiooni eest. Teie esindate kohalikku tasandit, kohalikku parlamenti ja mind huvitaks, et kas see töö, mida tehakse, et kas seda tööd on tehtud koos äh, kohaliku piirkonna valitsusega või oli see valitud, ähm, rehva poolt valitud saadikute äh, algatus? igal juhul on tegemist suurepärase algatusega ja see, mida te ütlesite, et äh, ei ole piisavalt kriitilist mõtlemist, see on probleemiks igal pool Euroopas ja see on ka see probleem, et kui palju on ettevalmistatud õpetajaid, meil on vähe õpetajaid, kes oleksid valmis äh, niimoodi äh, õpilastega koolis tööd tegema. ja seda on vaja siis asendada koolivälise tööga vabal ajal ja see on äh, muidugi väljakutseks noorte organisatsioonidele vaba aja tegevuse jaoks. aitäh! Muchísimas gracias por la pregunta. Tengo que decir. Suur aitäh! ma pean ütlema, et äh, see Mm, impulsi saime tegelikult lausa poliitikamaailmast ja võib-olla sellepärast, et ta on kolme lapse ema ja elab, puutub selle reaalsusega igapidevalt kokku, kuid nägime ka enda ümber, et, et õpetajate koolitamisega oli tõsiseid probleeme ning osa programmist on just äh, su su äh, suunatud sellele, et äh, haridustöötajad saaks selle teemaga tuttavamaks, sest tihtipeale ei olnud tead-, olnud, oldud teadlikud äh, küberkiusamisest, aga äh, äh, ei oldud teadlikud sellest, kuidas alandatakse, näiteks mõnitatakse ohvreid ja ja see eh, võib, selles olukorras võib ohver olla väga pikka aega eh, ning eh, üli, et õpetajad uuriks asja, et nad üritaks tõeni jõuda. ning sellega seoses oli selliste algatuste väljatöötamine väga oluline. Vielen Dank. Herr Samit Dimesh, bitte. Well, you've uh, very much referred to it, of course. Thanks for your presentation. Te viitasite oma ettekandes väga paljudele olulistele asjadele, ühest küljest küberkiusamine ja teisalt noorte koolitamine programmeerimise valdkonnas. minu arvates praegusel hetkel oleme me silmitsi just nimelt sellega, et eh, kriitiliste, kriitilise mõtte puuduse, puuduse vahel, sest et ei ole seda kriitilist mõtet, mis otsustaks, mis on päris ja mis ei ole näiteks äh, me ütleme, et me otsime Google'ist mingisugust infot ja siis, kui me oleme selle info kätte saanud, siis tuleb kõigepealt otsustada, milline osa sellest on õige ja milline va vale. kui me läheme näiteks Vikipeediasse, siis äh, sealsed sissekanded võivad olla äärmiselt erineva tasemega. nii et kuidas me siis saame tegeleda selle teemaga, et oleks rohkem kriitilist mõtlemist, kuidas eristada valet õigest ja kuidas tegeleda nende rühmadega, kellel on, kellel, kes on väiksema fortuna. küsimus on väga ajakohane, juba kolm päeva tagasi, vaid kolm päeva toimus, toimus äh, Bilbaos äh, kohutav jõhker rünnak äh, kahe vanainimese vastu ning arreteeriti kolm alaealist, kes ei leppinud sellega, et nad lihtsalt neid, et nende vanakesi röövisid, vaid nad ka jõhkralt peksid neid noored, kui nad näevad äh, Stanley Kubricku mehaani äh, äh, kellapäevki apelsini, et nad saaks aru, et see ei ole millegi kiitmine, vaid et see on ja et see on, vaid et see pigem e-, e, e, lihtsalt see on millegi kirjeldus. peame tegema kõik selleks, et noored mõistaks, milline erinevus on sellise loomingu ja kot-, normaalse kodaniku käitumise vahel. kuidas, kuidas käituda teisi inimesi austades, loomulikult olen nõus sellega, et, et oleks vaja teha kõik selleks, et Eh, teavitada, harida, kuid eh, ei tohi unustada seda, et eh, on selliseid noori, kes, kes, kellel pole igasugu, mitte mingisugust teadlikkust, haridust, neil peaks, nende ligipääs teatud küsimustel peaks olema piiratud. kui nelja-aastasele lapsele antakse kätte tahvelarvuti, siis ta võib hüpata ühelt videolt teisele ilma igasuguse kontrollita ja sattuda kohta, mis eh, on ebasobiv tema jaoks. see kõik on väga keeruline, kuid eh, võib arvata, et eh, et tehnoloogia on juba nii kaugele jõudnud, et peaks olema võimalik kuidagi neid erinevat tüüpi sisu piirata, et, et selline riskantne sisu jõuaks meieni siis, kui me oleme võimelised äh, Äh, oleme võimelised sellest aru saama ja seda adekvaatselt analüüsima. aitäh ja viimane kõneleja, härra Malinov. Well, I was listening carefully. kuulasin hoolega teie keskpunkt selles seisukoha, selles ettekandes oli natukene muule asjale suunatud, aga mina ikkagi küsin ja lubage, ma nüüd küsin seda niimoodi kas teie piirkonnas on niisugune probleem, et liiga paljud noored lähevad ära suurematesse piirkondadesse, suurematesse linnadesse. kas teil on probleem sellega, et rahvastik väheneb, sest et kõik, mida te rääkisite, on tegelikult suurepärased tavad, aga juhul, kui teil on selline probleem, ma loodan, et ei ole, aga kui on, kas te olete mõelnud kunagi, millised võiksid olla need poliitikad ja strateegiad, mis hoiaksid noori oma piirkoha, piirkonnas, oma külas, näiteks uued äh, elamispinna rentimise eeskirjad, uus äh, laenupoliitika või midagi niisugust. kas te olete seda kunagi arutanud, sest et noorte jaoks on olulised nende õigused, nende vabadused, nende võimalused, aga kõik ju teavad, mis toimub nende piirkondadega, kust noored täna lähe, ära lähevad, mitte midagi head nende piirkondadega ei juhtu ja võib-olla ei ole tegelikult kõige õigem küsida noortelt seda, kuna teie olete meie esinejatest veidi, teistest esinejatest veidi vanem, võib-olla olete teie just õige, kelle käest seda küsida. võib-olla tuleks vaadata ümber riikliku valitsuse poliitikad ja otsustada, et me teeme seda, aga kuna, aga ma küsin lihtsalt sellepärast, et äkki teil oli varem niisugune, niisugune probleem ja kui oli, siis kuidas te selle lahendasite? Bueno, la, le agradezco la pregunta, que aunque no tiene... tänan küsimuse eest, mis ei ole minu äh, ettekandega seotud, aga see annab mulle võimalus äh, esitada oma kommentaar selles äh, osas, nagu te teate, Hispaania on üks neist riikidest, mis ka viimase kriisi läbi eriti palju kannatada sai ning selle tõttu no palju noori lahkus, palju andekaid inimesi lahkus, palju inimressurssi lahkus teistesse riikidesse ning äh, Baskimaal see noorte lahkumine, kes võimalusi ei leidnud, koha peal oli pisut väiksem. me oleme üks tööstusrikkamaid piirkondi Hispaanias, kuid see siiski oli tuntav ka teatud määral ning praegusel hetkel üritatakse välja töötada äh, programmi, et äh, talendid tagasi tuleks et äh, näiteks üritatakse atraktiivsemaid programme välja töötada, et äh, noored saaks äh, tulla tagasi oma kodukohta ja oma ametialast tegevust läbi viia oma kodukohas. seda tehakse ka majanduspoliitiliselt, kuid rõhutan siiski, et, et meie piirkonnas Baskimaal ei olnud see väljaränne nii traagiline kui mujal teistes Hispaania piirkondades. okei okay,, Anno, Bogdan Venta. veel üks, Bogdan Venta, palun, üks minut äh, aega, ma ei tea, kas sa said aru, mida, mismoodi me täna teeme, et üks minut küsimust ja üks minut vastust. mina olen elanudki Puskuas ja rääkisid äh, projektidest, riskidest äh, ning äh, selles projektis ei räägita eriti palju Prantsusmaast, seal on samuti Baskimaa, aga kuna põhja pool ei olnud nii palju probleeme, siis teame, baski kultuur on väga baski kultuur on väga tore ja minul oli seal väga tore olla, nii et äh, kuidas see asi seal edasi läheb, äh, selle tegemist on äh, väga palju liikumist. ja kuidas see käib läbikäimine Prantsusmaa ja Hispaania Baskimaa vastu. suur aitäh teie küsimuse eest ja lahkete sõnade eest. pean tunnistama, et just selles programmis ei ole piiriülest koostööd olnud. meie osakondaga, meil on väga palju piiriülest tegevust turismi, kultuuri, spordi osas ning tegutseme, teeme koostööd Gibraldariga Lõuna-Prantsusmaal, meil on ka sõsarlinnu näiteks Wiesbadenis ja tõepoolest eh, probleemil on Euroopa dimensioon ja meile tundub, et Euroopa on kõige parem võimalus eh, noorte harimiseks ja koolitamiseks, sest probleemid on meil kõigil ühised. aitäh! see võib-olla oleks ettepanek selle projekti pikendamiseks, eh, et edaspidi võiks äh, teha piiriülest koostööd Prantsuse kolleegidega, Prantsusmaa kohalike omavalitsustega teisel pool piiri, et äh, kui minna teistesse riikidesse, Türgi, Iisrael, Sloveenia, Saksamaa, et kui nendega on juba äh, partnerlused olemas, et vahel on head asjad just teisel pool piiri, nii et hea mõte võib-olla teie jaoks siin. aitäh, et tutvustasite meile oma projekti ja nüüd viimane külaline, proua Lilia Jelenkova, mm, projektijuht ja struktureeritud dialoogi eest vastutaja ehm, riiklikus eh, noortefoorumis Bulgaarias. tere tulemast ja teil on kümme minutit aega oma ettekande jaoks. Здравейте, благодаря а, а, за възможността за това участие. Ще стъпя на... Tere päevast! aitäh võimaluse eest äh, teile siin projekti tutvustada. ma olen äh, kümme aastat olnud kaasatud struktuurilisse dialoogi, äh, olen töötan ühes noorte vabaühenduses, koost-, olen ka, koostan ka doktoritööd selle teema kohta, nii et minu jutt saab olema struktureeritud ja konkreetne ja jagan oma ettekande kolme ossa. Äh, alustan lühikeste näidetega selle kohta, et kuidas Euroopa poliitikad ja Euroopa Liidu Bulgaaria suhted on äh, olulisi tulemusi äh, andnud. esiteks suurim noorsooplatvorm Bulgaarias, riiklik noorteplatvorm. ma saan tagada, et kolm tegurit on mõjutanud seda arengut. esiteks noorteorganisatsioonide soov äh, Ähm, kes on äh, selle foorumi liikmed. teiseks, väga head kogemused, väga hästi välja õpetatud äh, noored äh, juhid ja saan rõhutada, et see on otseselt seotud ähm, programmiga Noored tegevuses ja kolmandaks Euroopa Noortefoorumi ähm, lihtsustamine algusest peale, see oli sellel foorumil selge nägemus, et äh, tahetakse olla osa Euroopa Foorumist ja teiseks äh, väljaõpetajate leidmine noortefoorumi jaoks, et äh, noortele mm, poliitikutele oli selge, et Euroopa väärtusi on vaja mitmekordistada ja kui esimene põlvkond lahkub ähm, ja see on juba juhtunud, meil on äh, tegemist äh, juba neljanda noortepoliitikute põlvkonnaga Noortefoorumis, äh, siis on vaja mehhanismi väärtuste ja poliitikate mitmekordistamiseks. Mm, praegu saan öelda, et riiklik noortefoorum kohalikul tasandil viib, on läbi viinud väga olulisi väljaõppemeetmeid koostöös kolmeteist äh, kohaliku omavalitsusega oleme selle, seda teinud, teemadeks olid demokraatia, noorte osalemine, pädevus, noorte inim- ja ka muid teemasid oli. üks olulisemaid tulemusi on see, et riiklik noortefoorum osaleb struktureeritud dialoogi riiklikus töörühmas. kahe tuhande kümnendal aastal riiklik töörühm valis Noortefoorumi juhtivaks liikmeks ja ja see, niimoodi õnnestus meil ähm, saavutada väga häid tulemusi, teised kolleegid on äh, ka seda tunnustanud. nii et anti roheline tuli noorte inimeste osalemisele kohalikul tasandil. Mm töötati välja inimeste õpetamiseks äh, meetodid äh, struktureeritud dialoogi jaoks, nii et see ei jäänud ainult äh, töörühma tasemele. meil on ka menetlus noorte saadikute jaoks, kes esindavad Bulgaariat Euroopa Noortefoorumis. see on väga oluline partnerlusena meie jaoks ja ka Euroopa strateegia raames äh, on oluline otsene partnerlus Euroopa noorteharta baasil ja meie noorte töörühma tasemel. ja tahaksin vastata ühele konkreetsele küsimusele, mis siin hiljuti esitati, et äh, mida struktureeritud dialoog äh, tähendab Bulgaariale. saan kinnitada, et äh, niimoodi on noored muutunud poliitika objektist poliitika subjektiks, noored osalevad tõepoolest otsuste tegemisel. enne eh, oli arusaamine öö, eh, otsuste langetamisest niimoodi, et poliitikud töötavad välja konkreetsed instrumendid ja noored on lihtsalt selliste poliitikate kasutajateks, aga selline arusaamine on muutunud. ja nüüd konkreetselt Bulgaaria kohta. üks asi, mis oli väga oluline, on olnud äh, kohaliku tasandi poliitika, nagu näiteks äh, Varna linnas ja noor, sealsete noorteorganisatsioonide tegevus äh, Varna valiti Euroopa noorte pealinnaks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja äh, Varna on heaks näiteks, äh, et tegemist on ainsa linnaga, millel on äh, eraldi eelarve noortealgatuste jaoks. et see, seda tööd ei tehta spordi või kultuurivaldkonna vahenditest vaid need on eraldi ette nähtud noorte algatuste jaoks. ja teie jaoks on võib-olla uus ka see, et noorteorganisatsioonide partnerlus ühe teise süsteemiga ähm, ähm, punktide ülekandmise süsteemiga ja Civetiga on meil samuti partnerlus. seda on soovitanud ka Euroopa juur-, noortestrateegia EGVET, siis on äh, oskuste valideerimise võimalus mitteformaalse õppe raames. Äh, töötame nüüd teise faasi käivitamise nimel ja püüdleme selle poole, et äh, noored inim-, et me selgitame noortele inimestele, et kuidas nad saaksid leida oma koha, kuidas nad saaksid äh, tõendeid oma teadmiste kohta, oskuste kohta, et äh, neil oleks ähm, äh, sa-, võimalik saada tunnustust oma diplomitele ja milliseid konkreetseid soovitusi saan anda, ma reageerin väga konkreetselt ähm, küsimusele, mis puudutas äh, vaimset tervist. meil on ka konkreetsed meetmed ja teemad ette nähtud. tuleks tagasi selle juurde, mida ütlesid kolleegid ja ütleks, et oluline teema Bulgaarias on äh, noorte radikaliseerumine ja panustame kontaktidele sama vanuste inimestega, ühiskonda kaasamisele, ähm, sotsiaalse tõrjutuse ennetamise strateegiana. ja need konkreetsed soovitused äh, järgmise Euroopa strateegia jaoks, äh, neid äh, saate te hiljem ka kirjalikult need puudutavad paari teemat. tuleks tagasi esimese näite juurde. meil on vaja selget Euroopa programmi. poliitikate jaoks, noorte jaoks, noorte kaasamise, osalemise jaoks. meie riiklik programm ei ole haldusaspektidest noorte inimeste jaoks eriti äh, hästi kasutatav, aga näiteks see Youth in Action programm, äh, see tagab noorte inimeste kaasamine, kaasamise äh, kohalikul, riiklikul tasandil. meil on vaja mehhanisme vaimse ja füüsilise tervise edendamise jaoks ja paremate kontaktide jaoks äh, noorte inimeste vahel, mis oleksid eelduseks, äh, et nende osalemine ühiskonnas oleks jätkusuutlik. ja pöörduksin eelkõnelejate poole, meil on vaja uusi võimalusi leida, festivale või muid äh, Ähm, üritusi, kus me saame tegeleda noorsootööga, me äh, edendada sotsiaalset kapitali, omandada ja hmm, teha, teha, tegeleda vabatahtliku tööga ja kui võimalik, oleks vaja harmoneerida riiklikud äh, haridusnormid, äh, see on meie puhul eriti oluline, meil on ähm, sellega probleeme, erinevates riikides tähendavad e, mingid erialad ja mingisugused kvalifikatsioonid hoopis teisi asju. ja see puudutab ka noorte, noorsootöötajate mõju erinevates riikides, meil on vaja ka paremini def-, defineeritud instrumente nagu Erika ja Eurodesk, neid on vaja populariseerida noorte hulgas meil on järjest rohkem instrumente, kuni me lõpuks oleme küllastunud nendest ja me ei ole siis enam eriti tõhusad. nii et meie järgnevate kümne aasta jooksul peaksime jõudma selleni, et meil oleks selged euroopalikud kombed, et me jõuaksime nendeni, et inimesed tunneksid ennast osana suurest Euroopa ühiskonnast ja minu jaoks on väga äh, tore, kui ma pärast äh, meie riigihümni kuulen näiteks Euroopa hümni mängitavat. nii on meil tunne, et me oleme kaasatud. see on ka üks osalemise väljendus. Bulgaarial on ka Euroopa Liidu välispiir ja meie jaoks äh, on oluline edendada partnerlust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, aga ka partnerlust naaberriikidega. me peaksime ajada ühte asja demokraatia ja sotsiaalse kaasatuse osas. me peaksime teadma, mis on oluline meie naabrite jaoks pikas perspektiivis annaks see panuse sellesse, et me elaksime rahus, praegu on rahu meie jaoks iseenesestmõistetav, aga see kahjuks alati nii ei ole. ja lõpetuseks tahaksin pöörduda kolleegide poole Euroopa Noortefoorumist ja skautide liikumisest. väga oluline on kutsuda riike üles koostama konkreetseid riiklikke arengukavasid mis oleksid äh, selgeks sillaks Euroopa noorte strateegia ja riikliku strateegia vahel, et äh, oleks selge mehhanism noorte inimeste kaasamiseks otsuste äh, tegemisse. loomulikult on vaja seiret. tänan teid tähelepanu eest ja ootan nüüd huviga teie küsimusi. ja, vielen herzlichen Dank, Frau Elenkova aitäh, proua Jelenkova. ja nagu ikka, saab sõna Hiid. suur aitäh teile, mul on kiire küsimus. proua Jelenkova rõhutas äh, kaasatavuse tähtsust äh, ning äh, seda, et haavatavamad noored, kes on ühiskonnast välja äh, jäetud, milliseid äh, meetmeid või meetodeid peaks äh, kasutama teie arvates, et äh, neid too, tuua rohkem meieni, neid noori, kes on ühiskonnast millegi, mingil põhjusel välja jäetud kas äh, Euroopa e tasandil või äh, riiklikul tasandil või ähm, ükskõik millisel tasandil? tahaksin siin täpsustada. mina tahaks teada rohkem riiklikul tasandil ja kas oleks võimalik näiteks Bulgaariat eeskujuks tuua, et äh, teeme teie häid tavasid tuua edasi Euroopasse. Thank you. Веднага също ще кажа и това, което а, се спомена, а, как младите хора. Saan kohe öelda, kuidas noored, noore, noorteorganisatsioonid Bulgaarias teevad ühest eurost mitu eurot. enamus organisatsioone mm, tegutsevad nii, et me üritame olla kokkuhoidlikud, aga oma töö käigus me oleme aru saanud, et kui me tahame kasutada solidaarset mehhanismi oma töös, siis me peaksime uurima neid võimalusi, et kui me viime läbi koolitusi siis me peame kaasama kõiki noori, kõiki noortegruppe, me ei tohiks äh, mingisuguseid äh, osalustasusid nõu-, mm, küsida või kui me seda teeme, siis me ikkagi peaksime välistama igasuguse diskrimineerimise. me peaksime alati tegema head e-, ettevalmistustööd ja enamasti me üritame kaasata eksperte, näiteks teeme koostööd kuulmispuudega inimestega, oleme tegelenud, ähm, ähm, püüelnud selle poole, et meil oleks ähm, viipekeele tõlge. me oleme andnud äh, kõigile võimaluse, et mõista seda, et on ähm, puudeid, mis mõjutavad äh, kommunikatsiooni, töötamist, et kui meil on äh, töö, kui me töötame teistsuguste inimestega, siis me peaksime seda arvesse võtma. aitäh ja proua Šoidrova, palun. aitäh kahjuks pean vabandama, pean äh, põgenema tööhõivekomisjoni, meil on seal tegemist äh, töö ja eraelu tasakaalu teemaga. tahaksin tänada proua Jelenkovat, te olete tõesti inimene õigel kohal. tänan, et tutvustasite meile oma kogemusi. tahaksin teha ühe omapoolse märkuse. me istume siin kõik koos ja püüdleme selle poole, et noortel oleks rohkem võimalusi õppida, omandada kogemusi koguda kontakte ja see on ju Euroopa tulevik. noor põlvkond on ju Euroopa tulevik. aga ma tahaksin teilt kõigilt paluda seda, et teie peaksite ütlema, et millised on teie ootused meile, et Euroopal on noori vaja, me teeme seda tööd selleks, et teie mõistaksite Euroopat, et te tahaksite ühist Euroopat ja see on seotud sellega, millest rääkis kolleeg Malinov et te läheksite tagasi oma piirkondadesse, et et te ka annaksite tagasi teistele, mida, seda, mida te olete Euroopas saanud, see on minu kogemus ja sellega ma ka praegu lõpetaksin. aitäh. see oli pigem avaldus, aga teil on võimalus siiski vastata väga lühike kommentaar minu poolt. esimene teema viimase struktureeritud dialoogi puhul oli Euroopa tulevik ja see oli ka peamine teema. see, mis tuli noortelt inimestelt Bulgaariast, Eestist ja Austriast, oli küsimus, et milline roll on neil tulevikus, milline roll on Euroopas tulevikus noortel. nii et see tähendas praktilist keskendumist noorte inimeste arvamusele, et nemad peaksid tulevikus paika panema selle, mis tuleb ja seepärast meie Troika raames panime rõhuasetuse sellele, et me tahtsime välja töötada konkreetseid ettepanekuid, need peaksid olema järgmised eesmärgid noortele ja äh, alates eelmisest aastast on meil olnud selline arutelu, mis äh, on puudutanud Euroopa tulevikku, me oleme koostanud valge raamatu, meil on Euroopa tuleviku valge raamat, aga milline on äh, selle juures noorte inimeste roll? nii et mina olen optimistlik äh, seoses selle teemaga, meil on siin rõhuasetus vahetunud ja me oleme oma rolli siin märgistanud. proua Niiri Aada, palun I'll keep it brief. Um, I teen lühidalt. mul on väga hea meel kuulda, et te sotsiaalsele kaasamisele kesk-, keskendute. ma tahaksin teada, kas te kasutate ka sotsiaalmeediaplatvorme noorte ja kaasamiseks, kes elavad võib-olla eriti ekstreemsetes tingimustes, kes on väga vaesed, kes ei saa, kes ei saa õppelaenu, sest et nad lihtsalt on sellistest oludest päritud, pärit, et nad ei saagi selliseid laenu, et neil ei ole mingisugust väljavaadet saada tööd, et oma laenusid tagasi maksta ja meil on väga palju niisuguseid, vähemasti minu kodumaal küll, ja olukord muutub järjest hullemaks, nii et tuleb tegelikult küsida, mis teha. kui te niisuguseid ei kaasa, siis te jätate tegelikult väga suure hulga noori meie tänaste arutelude teema alt välja. sotsiaalmeedia ja digitaalsed platvormid on tegelikult väga-väga head võimalused nende kaasamiseks, aga loomulikult kõigepealt tuleb nendesse piirkondadesse luua vastavad võimalused ja meie siin parlamendis peaksite, peaksime survet avaldama liikmesriikidele, et nad sellega rohkem tegeleksid. tahaks lihtsalt teada, mis te selle kohta arvate. aitäh, proua Jelenkova, palun Конкретно последния разговор по консултациите на структурния диалог ам, и struktureeritud dialoogi raames toimunud konsulteerimise viimasel arutelul me väljendasime ka oma muresid ja hirme. inim-, paljud inimesed ei käi veebis, ei tea midagi meie püüdlustest Äh, liikmesriigi tasandil saan meie töökohta öelda järgmist, et meil on väga edukas projekt äh, nimega Akadeemia, mille me oleme läbi viinud. me tahtsime igale noorele anda võimalus äh, osaleda, me maksime ise kinni osalejate osalemistasud ja lõime kõigile noortele osalemisvõimalused, pöördusime noorte inimeste poole, tegelesime nende kohalike omavalitsustega, kes veel ei olnud osalenud meie üritustel. pidasime seal oma üritusi, planeerisime sinna oma akadeemia üritusi, võtsime ühendust koolidega sellistes äh, kohtades äh, praktiliselt ei ole noorteorganisatsioone, aga ikkagi me üritasime leida noorte hulgast äh, aktiviste, et meie teave leviks nii veebis kui väljaspool veebi. nii et üritasime just kaasata selliseid kohti, selliseid omavalitsusi, kus praktiliselt mingit noorsootööd ei toimunud. pärast seda äh, tööd koha peal nendes kolmes omavalitsuses, oli näha, et seal üht-teist hakkas toimuma. ja see kinnitas meie püüdlusi, et võimalik, saab teha küll tööd veebis, aga vaja on ka koha peal tööd teha. proua Trüppel. proua Elinkova, kas te ähm, äh, mõistate, et me räägime väga palju sellepärast, selle kohta, et kuidas me noorteni üldse jõuame, sellepärast tahaksimegi küsida, kuidas teieni jõuti, kuidas teist sai projektijuht, mida me võime siin Euroopa institutsioonides teilt õppida? Моят, моят първи младежки обмен беше две. Minu esimene noorsoovahetus oli aastal kaks tuhat, kaks tuhat üks. ja ma mäletan, et ma pidin minema Prantsusmaale, mul oli lennupilet olemas, aga viisat ei olnud. ja ma olin väga kannatamatu, ootasin viisa saabumist, viimasel hetkel ka sain selle viisa. ja see oli see hetk, kus ma tõesti tundsin, et mul on väga palju võimalusi ähm, tegutseda millegi nimel. toona sellised tegevused eriti populaarsed ei olnud ja mulle meeldib teha tööd kogukonna hüvanguks, minu jaoks oli see inspireeriv minu edasise töö jaoks. ma hakkasin mõtlema selle üle, et kas äh, Bulgaarias on ka teisi selliseid noori nagu mina ja Youth in Action, see on väga äh, mõjukas programm meie riigis. nii et selle programmi raames kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal äh, aastal koost-, korraldasime kohtumisi teiste noortega, kes jagasid minu arvamusi Euroopas ja Bulgaarias ja see oli midagi, mis ühtekuuluvuse jaoks äh, oli väga oluline riiklikus noortefoorumis, me teeme koostööd uute projektidega ja meie soov on üles ehitada paremat Bulgaariat. ja ka seda, et Euroopa oleks kaasavam, solidaarsem ja parem. aitäh ja lõpetuseks härra Malinov Искам да благодаря наистина за много интересното изложение, но това няма да ме спре. Aitäh huvitava esitluse eest, aga sellest hoolimata tahaksin esitada ebameeldiva küsimuse. kas teie ringkondades mõeldakse järele selle üle, kui oluline on see, et vähemalt osa noortest inimestest teie päritolupiirkondadesse ka elama jääks ja annaks panuse sel, nende kohtade arengusse või äh, see ei ole see küsimus teie jaoks oluline? mul on tõesti midagi selle kohta öelda, ma tahaksin teada, see on absoluutselt uute reeglite rikkumine. E, kui mina olin noor siis meie doktoritööd algasid mingi hüpoteesiga. kas äh, teie teate, mida te tahate oma doktoritööga tõestada, ähm, mis käsitleb noorsootööd? et kas teil on mingisugused järeldused juba olemas, te olete ju äh, praktikaga tuttav, teil on palju kogemusi, mida te ütleksite mulle selle kohta uh.? Много е трудно а, да говориш за а, насърчаване или задържане на млади. on väga raske rääkida noorte inimeste toetamisest selleks, et nad jääksid koha peale. see on väga populaarne retoorika Bulgaarias, et kui me räägime mobiilsusest, vastuvõtutingimustest ähm, koolidesse, aga see, mida ma praegu näen on see, et kui me vaatame struktureeritud dialoogi konsultatsioone, siis me näeme küsitlustikes küsimusi, mis puudutavad teavet, neid piirkondi, kus noori ei ole, et kui me ähm, tagaks juurdepääsu internetile kui meil oleks noorsootöötajad, kellel oleksid kontaktid noortega, mida nad saaksid edendada, et kas äh, siis äh, oleksid need kohad noorte jaoks huvitavad? me uurime, millised need tulemused on. ja meil on äh, veel üks teine mm, projekt, mille käigus mulle torkas silma, et noored inimesed, kes osalesid äh, selles projektis, äh, ütlesid, et nad ei taha ähm, suurlinnadesse kolida, kuna seal on õhk saastunud, kuna seal on palju stressi. nii et elu suurlinnas oli nende jaoks äh, tervisele kahjulik ning digitaalsete instrumentide abil on neil võimalik ka kodu, koha peal töötada, neil ei ole vaja tingimata kolida suurlinnadesse ja kulutada rohkem raha. see isiklik mõõde, mhm. ma võiksin siin äh, sellele vastata, et ma tean, milline on minu doktoritöö tee, hüpotees, see on öö, äh, otseselt seotud minu mm, praeguse tööga. aitäh, ma arvan, et tegemist oli väga huvitava mõttevahetusega. ma arvan, et äh, Eider ja variraportöörid, aga ka kõik teised siin said mõtteid, mida võtta arvesse ka raporti puhul. ma nüüd küsiks kohe komisjonilt, kas komisjon soovib samuti sõna saada? tundub, et ei soovi. ja siis annaks sõna veel Eiderile lõppsõnavõtu jaoks, kui sul on soov lõppsõna saada Gracias por cortesía, no voy a rechazar la. suur tänu, ma ei hakka viisakusest äh, seda tagasi lükkama. tänan lihtsalt äh, kõiki äh, külalisi ja see, tänan neid selle eest, et nad oma konkreetsetest kogemustest rääkisime. see aitab meil välja töötada Euroopa strateegiat, saame õppida sellest Äh, mida teie olete teinud, et soovitada ka komisjoni tulevase Euroopa strateegia edasisel väljatöötamisel ning võtame arvesse teie paljusid huvitavaid mõtteid, oleme juba võimalus olnud sellest äh, rääkida, kaasata rohkem noori otsuse langetusprotsessidesse, noorstrateegiate väljatöötamisel, laiapõhjalisem äh, Äh, strateegia mitte ainult horisontaalsem, vaid ka sisutihedam, keskenduda tööhõivele äh, ja koolitusele, haridusele ja kuid mitte ainult tegeleda ka kultuuri ja digitaalsuste küsimustega. ma ei hakka rääkima kellest, mis kõigest, mis siin jutuks on tulnud, igatahes suur aitäh kõigile teie panuste eest, võtsin seda arvesse, mida te ütlesite ja kavatsen seda oma algatusse äh, raportisse lisada, kuna see on algatuse raport, ei ole see väga pikk, nii et tuleb informatsiooni tublisti kokku suruda. Äh, aitäh. kui ma komisjonilt küsisin, kas sõna soovitakse, vaatasin vales suunas, aga komisjon on teises kohas ja tõstis ka kätt, nii et kui soovite, siis palun saate sõna, aga palun ärge rääkige kauem kui kolm minutit. aitäh, proua esinaine. tõesti Mm, meil on väga hea meel siit otse teile, teie poole vaadata, me oleme nii keset saali keskpaika, aga igatahes, mis ma tegelikult tahtsin öelda, on see, et ma tahtsin teid kõigepealt tänada selle eest, et te korraldasite üldse selle kuulamise. tegemist on väga-väga huvitava teemaga, see huvitab ka meid komisjonis, kahtlemata meiegi teeme öö, kõvasti tööd, et oma ettepanekuga välja tulla ja et see ettepanek oleks niisugune, mis hõlmab kõikide nende soove, tahtmisi ja ambitsioone, kellele Euroopa noorteagenda huvi pakub. meil on samuti hea meel sellise noorsoostrateegia üle, siit me saame väga palju mõtteid ja infot, see on väga-väga olulise tähtsusega mm, info, kui liikmed soovivad seda näha, siis me oleme valmis enda oma jagama. eelmise aasta me kuulutamise, kuulutasime kuulamise aastaks ja sellega me siis olemegi alustanud nii, et me üritame luua ja me kuulame Euroopa noorte strateegia kohta, üritame kuulata, mida noored ütlevad, mida organisatsioonid ütlevad, nii et meie kavatseme teie arutelu väga põhjalikult järgida. lisaks sellele oleme väga veendunud, et sellistest diskussioonidest väljuvad ainult olulise tähtsusega ideed, kust oma tööga edasi minna ja tahakski öelda, et meie ees on praegu väga-väga huvitavad mõtted, mis võimaldavad meil kahtlemata oma tööd jätkata, meie omalt poolt teeme ka kõvasti tööd ja kui teil on meile küsimusi või soovite mingit infot, mida meie oleme juba kogunud, siis anname seda hea meelega. suur aitäh teile ja ma tahaksin tõesti veel kõik kord kõiki tänada, kes täna siin sõna on võtnud. tegemist oli väga huvitava põneva õhtupoolikuga. ma soovin tänada ka selle eest, et ja aga ma arvan, et tegelikult see formaat, milles me tänast äh, arutelu pidasime, tegelikult tegi asja veidi interaktiivsemaks ja elavamaks. see oli esimene katse äh, proovida, kas me tulevikus soovime nii teha, minu arust oli see niisugune väga äh, väga lõõgastav kogemus ja loodetavasti me hoiame kontakti kõikide kõikide noorsoorganisatsioonide esindajatega. me saime väga palju kasulikku informatsiooni ja siit on, siit on väga palju meelde jätta, millest lähtudes oma edasist noorsoostrateegiat koostada. me peaksime lihtsalt tagama selle, et noored oleksid kaasatud, et need strateegiad, mida me tegelikult koostame ko, kaasaksid inimesi, kellele need on mõeldud, siinkohal noori. ja me ootame alati suure huviga teie ettepanekuid, eriti kui räägime lühi, lühiajalistest info äh, investeeringutest või keskpikkadest seoses Erasmus plussiga või siis Euroopa solid-, solidaarsusteenistus, millega kavatseme peagi tegelema hakkama. igal juhul pärastlõuna oli põnev, tänan teid siin viibimast ja suur aitäh. ja lisaks kõigele tahaksin tänada ka meie tõlke, kes on olnud väga lahked ja meid aidanud järgmine kultuurikomisjoni koosolek toimub kahekümne esimesel veebruaril üheksast poole üheni ja pärast poole kolmest kuni kella kuueni ja pärast seda kuuendal veebruaril öö, hommikupoolikul ainult ja vahepealseks ajaks soovin teile kõike kõige paremat ja meeldivat õhtut!